ootame komisjoni ettepanekuid, äh, nii et me saaksime äh, esitada ka oma äh, ettepanekuid, mis puudutavad tõsisem, paremat käibemaksusüsteemi. aitäh, härra Kaasa, sellega on see arutelu lõppenud ning homme pool kaksteist me siis hääletame. ja nüüd läheme edasi järgmise punkti juurde, milleks on kiireloomuline abi Haitile ja kõigepealt annaksin sõna volinikule. Rápidamente a su sitio proua Damenaki, palun astuge väga, istuge väga kiiresti siia voliniku kohale. Thank you, Mr Chairman aitäh, esimees, vabandust, president. komisjonile valmistab tõsist muret äh, kooleraepideemia tõsinemine Haitil. ohvrite arv ning äh, haiglasse paigutatud arv kasvab iga päev. Nende inimeste arv, kes on võetud haiglasse on juba üle kahekümne tuhande. seda möödunud nädala lõpul. rohkem kui tuhat sada inimest on juba surnud. kardetakse, et need äh, arvud on tunduvalt väiksemad kui tegelikult. Äh, suremus on väga suur ning äh, inimesed jõuavad haiglatesse liiga hilja kooleraravi on tegelikult väga lihtne, aga varane juurdepääs, just varane juurdepääs ravile aitaks suremust vähendada, samuti nõuab kooleraravi inimressursse Haiti tervishoiusüsteem on äh, suure surve all, vaatamata sellele, et rahvusvaheline üldsus seda süsteemi toetab. Médecins Sans Frontières, piirideta arstid, ja ka paljud teised äh, arstide ühendused on kutsunud Haiti presidenti ja teisi üles äh, abi tõhustama. kogu riik on nakatunud, epideemia levib äh, väga kiiresti riigi pealinnas Port-au-Prince'is. sellised piirkonnad nagu Sitsolei on eriti nakkuseohtlikud, kuna seal on äh, halb juurdepääs puhtale veele ja halvad hügieenitingimused. meie eesmärk on kaitsta, äh, äh, päästa elusid, anda inimestele juurdepääs puhtale veele, ravimitele ja samuti viime läbi epidemioloogilist järelevalvet, et näha, kuidas epideemia areneb komisjon on oma humanitaarkohalolekut tugevdanud, me oleme andnud meditsiinilist abi ja oleme andnud ka miljon eurot selleks, et Haitil olevat partnerit, partnereid aidata. meie kodanikukaitsemehhanism on samuti aktiveeritud läbi komisjoni seirekeskuse ning me juba kaasrahastame siis läbi Prantsusmaa ka abi koolera ohvritele. ka Austria on juba abi andnud. meil on olemas kodanikukaitse ja tehniline toetusmeeskond, mis saadetakse Haitile selle nädala alguses. Euroopa Haiguste Kontrollikeskuse eksperdid on TG Sanko poolt juba saadetud Haitile, et nad aitaksid seal olukorda kontrollida ning me kaalume ka edasist koostööd. pärast Taphaitenis ja Pronto Francis juhtu-, juhtunud, jälgime me väga tähelepanelikult ka julgeolekuolukorda, teeme seda siis koos oma partnerite ja ÜRO agentuuridega ja vaatame ka, kuidas kulgevad kahekümne kaheksanda novembri presidendivalimised. komisjon võttis ühendust ÜN, ÜRO esindajatega, baroness äh, Ämmusega, me toetame teda ja rõhutame, et väga oluline on, et rahvuslikud ja rahvusvahelised organisatsioonid, abiorganisatsioonid tegutsevad äh, ühiselt, arvestades olukorra äh, järsku halvenemist, on kiiresti vaja äh, täiendavat abi, on vaja hügieenitarbeid, puhast vett, kõige rohkem on vaja meditsiinilist personali ja ka inimesi, kes on pädevad hügieeni, kanalisatsiooni ja vee valal, samuti on vaja äh, veepuhastusseadmeid ja muud. Euroopa Komisjon on äh, võtnud ühendust liikmesriikide eesistumaa Belgiaga, et Euroopa Liit äh, osutaks Haitile suuremat abi sellisel kriitilisel hetkel Euroopa Liidu abi saab suunata läbi meie kodanikukaitsemehhanismi. Haiti ja rahvusvaheliste abitöötajate jõupingutused eh, olukorra parandamiseks on kiiduväärt, aga on selge, et selle kriisi ulatus nõuab veelgi rohkem vahendeid ja seetõttu me töötamegi selle nimel, et oma abi suurendada, teeme seda koos oma partneritega aga nagu ma ütlesin, olukord on väga keeruline, sest haigus levib kiiresti rahvusvahelise üldsuse solidaarsus Haiti rahvaga on äär, äärmiselt vajalik ja seetõttu ma kutsungi teid kõiki üles tegema kõik, mis teie võimuses, et liikmesriikide toetust suurendada selleks, et suurt humanitaarkatastroofi ära hoida. aitäh, president! aitäh, volinik! ja nüüd läheme siis fraktsioonide nimel kõnelejate juurde ja pooleteiseks minutiks Rahvapartei nimel proua Strihv. Oui, euh, bonjour. Euh. suur tänu, härra president, kallid kolleegid, äh, proua volinik, koolera epideemia, see on juba rohkem kui tuhat kakssada inimest surnud ja väga paljud inimesed on nakatunud ja vaatamata sellele, et rahvusvahelised organisatsioonid on Haitil esindatud, muutub olukord järjest hullemaks jah, see epideemia võib mõne aja pärast puudutada neljasadat tuhandet inimest juba, mul on väga hea meel Euroopa Liidu poolt saadetud äh, abi pärast ja ma ühineksin lägitusega äh, liikmesriikide poole selleks, et aidatakse kaasa vee puhastamisele, äh, joogiveega varustamisele ja sanitaarse turvalisuse tagamine selles va-, valdkonnas on esmatähtis selleks, et äh, võidelda selle haigusega. Äh, elanikkonna teavitamine on samuti väga tähtis selleks, et ennetada haigusi ja selleks, et vältida ka äh, vägivalda, seda enam, et praegu on tegemist veel valimisperioodiga. ja see uus kriis on taas kord välja toonud selle, et Haiti ametivõimud äh, on võimetud ja ka tervishoiusüsteem on võimetu võitlema selle kriisiga. süsteem on nõrk olnud juba aastaid ja äh, maavärin näitas äh, kohalike ametivõimude äh, nõrkust, on tahtmine olemas ehitada üles uus Haiti ja väga paljusid lubadusi oleme me äh, kuulnud, aga aasta pärast maavärinat ei ole midagi eriti suudetud ära teha, aga komisjon peab nüüd olema selleks äh, mootoriks, äh, käivitamaks seda abisüsteemi. suur tänu ja Äh, sotsiaaldemokraatide nimel on proua Gretul sõna, palun. volinik, president, lugupeetud kolleegid, ma tõepoolest hindan seda, kuidas Euroopa Liit on väga kiiresti reageerinud sellele õnnetusele ning me peame jätkama oma jõupingutusi et Haidis saaks hästi funktsioneeriv riik, sest praegusel hetkel ta küll seda ei ole. riik ei suuda aidata oma kodanikke, ei ehitata laagreid ehm, ja ei tegelda ka veevarustusega tohutult palju inimesi on surnud ning meil on vaja struktuuri, mis aitaks nendel edasi liikuda väga paljudel tasemetel. inimesed elavad seal vähem kui kaks, eh, kasutades roh-, vähem kui kaks dollarit päevas, nad elavad laagrites ning see tõstab riskitaset. riigi nõrkus on kõige suuremaks hädaohuks ning sellepärast on vaja niisugust võimuorganit, kes eh, suudaks Eh, tagada, et abi eh, ÜRO-lt jõuaks abivajajateni, praegu seda ei ole. ja seda eh, olukord ei saa sellisena jätkuda. suur tänu, proua Gretu. ning nüüd ALDE fraktsiooni nimel üheks minutiks. härra Kõõrets, suur tänu, härra president. muidugi on selliseid faktoreid, mis on kaasa aidanud koolera levimisele Haitil. see ei ole muidugi mitte vastus, vaid see on selgitus. aga vastus, vastus sellele on kahene. meedias räägitakse sellest, mida, milliseid meetmeid koha peal rakendatakse, et millised on hügieeni osas rakendatavad meetmed. aga me peame vaatama ka kaugemale, riigis, kus on vaja kõik kas üles ehitada või ümber ehitada, on ülesehitamisega, selle riigi ülesehitamisega see, seonduv kõige tähtsam ja selles osas ka, et parandada inimeste nii individuaalset kui kollektiivseid hügieeni. ma julgen loota, et kaheksa kuud pärast New Yorgi konverentsi Haiti ülesehitamise osas ei ole enam, ei saa olla et-, miski enam ettekäändeks selgitamaks neid tagasihoidlikke edusamme, mis on saavutatud ja humanitaarabi eh, perioodi tuleb veelgi pikendada ja, ja me peame leidma ka need, kes on vastutavad selle eh, väga aeglase edasiliikumise eest, suur tänu! suur tänu, härra Göörens ja roheliste nimel on pooleteiseks minutiks proua Kelleril sõna. aitäh, me oleme tunnistajaks suurimale abioperatsioonile Haitis ja me peame hoolitsema selle eest, et me ei kaotaks lahingut katastroofidega, et me saavutaksime tule-, tulemusi, et haitilased saaksid oma tulevikku rajada läbikukkumine oleks äh, katastroofiks ka rahvusvahelise äh, üldsuse jõupingutustele ühiselt humanitaarabi osutada. ma arvan, et me peaksime kõik oma kogemused ühendama, need kogemused, mis me oleme saanud nii Haitist kui ka mujalt, samuti peame me eraldama rahad, raha ja seetõttu ma tänan komisjoni selle eest, et nad on veel kaksteist miljonit eurot eraldanud võitluseks komisjoniga me peame hoolitsema selle eest, et see abi jõuaks Haitisse kohe ja täiel määral, mitte osade kaupa ja et me toetaksime õigeid algatusi, et see abi oleks ka tõhus. me peame hoolitsema selle eest, et, et me ei et tegele-, et me tegeleksime ka maavärina järgse ülesehitustööga sellepärast, et ilma sellise ülesehitustööta ei ole võimalik haiguse vastu võidelda. mul on komisjonile kaks küsimust, ma tahaksin küsida, et kas see raha, mida lubati, on kohale jõudnud ja kas seda on ka kasutatud ja teiseks tahaksin ma teada, mida teie arvate valimiste edasilükkamisest Haitil, sest see on ka teema, mis on tõstatunud äh,. Haiti ei ole ajalooraamatutes väga olulisel kohal olnud ja loodame, et nüüd jõuab Haiti siis ajalooraamatus selle tragöödiaga kui alguspunktiga paremale tulevikule. suur aitäh! aitäh, proua Keller! ECR fraktsiooni nimel üheks minutiks härra Nikolson. aitäh, president! kaks kuud tagasi juhatasin ma delegatsiooni, äh, mis käis Haitil. ja see oli võib-olla minu elu üks kõige liigutavamaid äh, sündmusi. ma nägin, kui palju oli seal pühendunud inimesi, kes üritasid haitilasi aidata ja haiitilased on tõesti väga uhke rahvas ja me peaksime sellest aru saama. ma taha, ma ütlesin ka, et haitilased olid väga uhked kunagi selle üle, et neil oli hea kanalisatsioon, et neil ei ole nüüd, ei olnud haigusi, aga nüüd on olukord muutunud. koolerat ei ole tegelikult raske ravida, aga te peate nägema neid tingimusi, milles abitöötajad tegutsevad ja kui te räägite siin tervishoiu tervishoiust, siis ma tahaksin öelda, et Haitil ei ole tervishoiusüsteemi, nii nagu mujal maailmal, nad sõltuvad Briti Punasest Ristist, piirideta arstidest ja paljudest teistest abiorganisatsioonidest. mis puudutab valimisi, siis ma pean ütlema jah, Haitil ei ole hetkel valimisi vaja, aga ma tahaksin teile öelda, et senikaua, kui neil ei ole presidenti ja peaministrit, kes neid juhtida suuvad, suudavad, ei ole neil ka võimalust edasi liikuda ja ma tõesti tahaksin avaldada tunnustust nendele vapratele meestele ja naistele, kes Euroopa Komisjoni nimel seal Haitil tegutsesid, aitäh! aitäh, härra Nikolson! ja nüüd kuue fraktsiooni nimel pooleteiseks minutiks proua Veržia. suur tänu, härra president. kõigepealt ma tahaksin tänada kõiki oma kolleege, eriti presidentide konverentsi selle eest, et nad olid nõus äh, päevakorda panema selle arutelu, sest tegemist on kiireloomulise küsimusega. eelmise aasta jaanuaris rahvusvaheline üldsus mobiliseerus aitamaks Haitit ja selleks, et ellu viia antud lubadusi ja et abi jõuaks kohale, tundub, et on öö, äh, kuristik öö, äh, ka mitmete osade poolte vahel. proua Ashton üt-, ütles, et miljard sada viiskümmend miljon, miljonit eraldatakse Haitile selleks, et ehitada üles parem tulevik haitilaste jaoks. juulis, selle aasta juulis vabaühendused MSF äh, eh, helistasid häirekella ja rääkisid väga ohtlikest e elutingimustest, mis puudutab väga paljusid eh, inimesi. ja nüüd oleme me üllatunud, et koolera epi-, epideemia niivõrd kiiresti levib ja rahvusvaheline üldsus avaldab kaastunnet. on juba rohkem kui tuhat surnut ja epideemia pidevalt areneb edasi, kuigi spetsialistid ütlevad, et et eh, meetmed, mida rakendada selleks, et see haigus inimesi ei tapaks, on suhteliselt lihtsad. aga inimesed ei ole ette valmistatud ja koolitatud võitlemaks selle haigusega ja ravimid ei jõua korralikult kohale ja kuidas siis mitte mõista, et eh, rahutused aset leiavad. et haitilased, neil on vaja säilitada usaldus rahvusvahelisse üldsusesse. küsimused on äh, lihtsad, kus on kogu see abi, mis Euroopa Liit lubas, mitte ainult humanitaarabi? et kui ta oleks kiiremini kohale jõudnud, kas te ei arva, et me oleksime suutnud vältida seda uut tra-, tragöödiat ja kuidas juhtub niimoodi, et rahvusvaheline äh, konverents äh, ei suutnud tagada seda, et lubadused ka täitaks, täidetakse? ja president Preval et kuidas ei ole kuidagi kajastatud see, et milline, mida on tehtud nende euroabirahadega ja millistes tingimustes leiavad aset valmis, milline saab olema Euroopa Liidu poolne osa seal? mingem siis edasi järgmiste kõnelejate juurde, alustage kõigepealt proua Ratsulist pooleteist minutiks. president vaatamata kõikidele nendele palvetele, mida on saadetud, et ei kaotataks valvsust pärast Haiti maailma eh, maavärinat, praegusel hetkel eh, juhtus koolerapuheng siis, kui eh, oli väga mm, raske ülesehitusega tegemist, koolera laieneb ja eh, praegusel hetkel eh, eh, usuringkonnad süüdistavad ÜRO-d. tegemist on sadade tuhandete inimestega, kes on praegusel hetkel eriti lapsed ja lapsed, kes on põgenenud sinna, kus on rahuvalvajad pärast maavärinat ei ole vett, ei ole võimalik elada sanitaarsetes tingimustes ja tänu sellele levib ka e-, epideemia väga kiiresti. järjest rohkem on päev-päevalt äh, haigeid, surnuid on üle tuhande, aga veel on äh, tuhandeid inimesi, kes eh, tegelikult ehm, näitavad haigestumise märke ja sellepärast on vaja ehm, väga kiireid lahendusi, sest varsti on terve elanikkond nakatatud. suur tänu, härra Cashman. Commissioner Georgieva, may I start by congratulating you on the uh, effective coordination work? ma alustaksin sellest, et ma õnnitlen teid ehm, Äh, sellest, et on toimunud läbirääkimisi ÜRO ja äh, baroness Saimosega ja kõige lihtsam asi on praegusel hetkel kritiseerida, aga me peame mõtlema, mida tuleb teha ja ma ütleksin kõikidele parlamendiliikmetele, et me peame vaatama, mis on meil omal kodus, me peame äh, kutsuma üles kõiki oma riike, et nad aitaksid kaasa selle kriisi vastases võitluses Iirimaa, Itaalia, vabandust, Iirimaa, Hispaania, eh, Portugal, need on maad, keda me tegelikult praegu aitame ja sellepärast ma eh, ütlen, et kutsuge üles oma eh, valitsusi võtma endale vastutust ja aitama kaasa praegusel hetkel ja lõpuks ma õnnitlen teid selle eest, et kaksteist miljonit eurot Äh, on eraldatud eh, Hispaania jaoks, maavärin oli tohutu eh, eh, õnnetus ja see kooleraepideemia on veel suurem õnnetus. härra Rinaldi, üks minut. suur tänu, härra president, proua volinik. Eh, maavärina epitsenter puudutas ühte Haiti kõige vaesemat piirkonda Haiti lõunaosas ja nüüd on koolera veel puudutab seda elanikkonda, kes on tõesti maailmas üks vaesemaid elan- el,, vaesemaid elanikkondi. rahvusvaheline üldsus tegeleb äh, väikeste võimumängudega, meil on äh, selliseid kohti, kus enam mingisuguseid haldusüksusi enam ei ole ja nad ei ole suutelised vastu võtma rahvusvahelist abi ja nii väga palju on rahvusvahelisi organisatsioone, kes toimivad koha peal ja tihti ei koordineerita neile omavahelist tegevust. ja Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu delegatsiooni visiidi käigus me nägime, et olukord on äh, väga tõsine, aga ma arvan, et Haiti kontekstis me peame üritama äh, kõik, äh, teha kõik võimaliku ülesehituse osas. härra Teeva, see on tõesti tragöödia, millest me praegu kõne, kõneleme möödunud aasta jaanuaris, kui leidis aset maavärin, siis me saatsime äh, sinna abi, tulid sõjaväehelikopterid, mis aitasid tõsta äh, varisenud hooneid, aga nüüd on kõik sealt kadunud äh, rusud endiselt blokeerivad teid volinik Georgieva on üritanud meie abi koordineerida, aga miks selline asi juhtus, miks kõik inimesed, kes seal jaanuaris käisid, nagu näiteks president Clinton, nüüd korraga kadunud on? millal ka Euroopa Liidul palutakse ära minna, olukord on lihtsalt naeruväärne. rahvusvahelist üldsust tuleb toetada seal, kus see tegutseb ja tavalised haidilased peaksid jääma kõrvale sellest poliitilistest mängudest, mida Haiti pealinnas mängitakse, aitäh! jätkame nüüd siis äh, catch, äh, vaba mikrofoniga ja proua Zaborska. suur aitäh! Äh, suur aitäh teile, volinik, et andsite meile ülevaate hetkeolukorrast Haitil. me oleme olnud tunnistajaks epideemia puhangutele. me ei ole teinud edusamme nii kiiresti, nagu me lootsime. tihtipeale me väidame, et see, et inimesed elavad laagrites, tekitab väga suuri probleeme asjad Haitil ei toimi paraku hästi, me peame väga kiiresti leidma nendele probleemidele lahenduse, sellepärast muidu epideemia levib ja puhkeb vägivalda. volinik, meil on vaja saata sinna kõige paremad tervishoiueksperdid, et nad saaksid koostada Haiti jaoks tervishoiukava ning samuti peame me eraldama siis rahalist toetust ja abistama ka meditsiinipersonaliga. aitäh! järgmine kõneleja. Äh, kõigepealt tahaksin ka mina teid, volinik, tänada selle suurepärase töö eest, mida te olete teinud nii Haiti puhul kui ka Pakistani puhul. ma tean, et te olete alati olemas, kui teid on vaja. jutt käib tohutust katastroofist, me räägime üle tuhandes äh, inimese, kes on surnud, paljudest nakatunutest, nakatunute arv kasvab aga näib, et see raha, mis on eraldatud, sellest ei jätku, sel-, üha selgemaks saab see, et meil on vaja uusi rahastamisvahendeid. meil on vaja äh, muutusi. Need aitaks meil äh, humanitaarvajadusi paremini rahu, rahuldada. niisiis, ma tahaksin teada, proua volinik, mida me saaksime teha selleks, et et ei juhtuks olukord lihtsalt sellepärast, et inim-, ei korduks olukord, kus inimesed jällegi haigestuvad, sellepärast et abi ei ole. aitäh! täna pärastlõunal oleme me saanud siis äh, saime informatsiooni Hollandi organisatsioonilt, kes on olnud Haitil juba aasta. selle eh, info põhjal me oleme saanud üsna sünge, aga ka realistliku ettekujutuse sellest, mis Haitil toimub eh, ja mida ka komisjon seal teeb. Euroopa Liit on üks peamisi abiosutajaid eh, väga suur summa on Haitile lubatud, aga väga vähe sellest on tegelikult kohale jõudnud enamik äh, rahast äh, on endiselt teel, nii et, et seda raha on tõesti vaja seal kohapeal, sellepärast et olukord on tõesti väga-väga raske. kui vaadata kõige tõsisemaid küsimusi, siis see on haiguste ennetamine, puhas vesi, Euroopa Liit äh, tõesti peab pakkuma vett, me peame saatma eksperte, kes aitavad veevarustuse korda seada, meil on vaja ravimeid Äh, praktiliselt kõigest on Haitil puudus ja ma tõesti loodan, et Euroopa institutsioonid äh, tõesti aitavad Haitile siin. härra äh, Kortis Lasti, üks minut. alustaksin sellest, et ma äh, äh, õnnitlen volinikku sellest, mida ta on juba teinud eh, Haitil ära, aga Haitil on vaja suuremaid vahendeid, on vaja suuremat rahvusvahelist kohol, kohalolekut selleks, et oleks võimalik praeguses majandusolukorras mm, koordineerida tegevusi. meil on vaja kaitsta mm, rahvast eh, haiguste eest me peame eh, võimaldama nendele juurdepääsu puhtale veele ja nii edasi ja kõige selle jaoks on meil vaja liikmesriikide ja komisjoni tohutut jõupingut. Eh, proua volinik, neli minutit. härra Takula, eh, kõigepealt ma tahaksin tänada proua Georgievat selle töö eest, mida komisjon on teinud. väga oluline on, et Euroopa Liit on Haitis nähtav et oleks väga tugevalt nähtav ja oleks hõlmatud seal, sellepärast et niimoodi me jõuame lähemale Haidi inimestele, sest nad on tõepoolest kannatanud maavärina tõttu, nüüd on nendel käes kooleraepideemia. kui raha saadetakse sinna, siis on oluline, et raha jõuaks kohale kiiresti on väga paljud eh, organisatsioonid, mis on selles vallas teinud eh, olulist tööd, nad on avanud kanalid abi kohale jõudmiseks ning ma loodan, et ehm, et volinik, et eh, komisjon saab kasutada neid tunnustatud rahvusvahelisi organisatsioone, kes koha peal väga hästi töötavad, tagamaks, et tõepoolest abi jõuab kohale nii kiiresti kui võimalik ja kõige paremate tulemustega. ja lõpuks Eh, proua Georgieva, teie lõppsõna. Uh, president and thank you all for uh, your e- suur tänu, härra president, aitäh kõikide nende eest, kes võtsid eh, sõna meie arutelus. see on teema, mis eh, päevakorrast veel ei kao ja jääb siia pikaks ajaks püsima. me tegime siin arvutusi, vaatamaks, milline on selle probleemi ulatus meie enda eksperdid ja ma olen nõus sellega, eh, mida siin öeldi, et tõepoolest sinna on vaja saata rohkem eh, eksperte. Euroopa eh, haiguste kont-, nakkushaiguste kontrolli keskus arvutas, et umbes kakskümmend tuhat inimest langevad selle mm, epideemia ohvriteks aga tegelikult Ameerika Tervishoiuorganisatsioon äh, arvas, et tegelikult nakatuda võivad nelisada tuhat inimest niimoodi, et me peame äh, momentaalselt mobiliseerima äh, ressursse ja siin on nüüd mõned punktid. kõigepealt, kuidas me saame kõige paremini aidata Haitit? hetkel on tegemist sellise ajahetkega, kui me peame kasutama äh, Eh, partnerorganisatsioone, et oleks ressurss eh, tegutsemiseks, on vaja ka eh, sellist materiaalset abi. me peame vaatama, kuidas liikmesriigid saaksid tegutseda, me näeme, et abi on tulemas, aga peab vaatama, kuidas oleks võimalik suurendada abi, oleks sinna vaja saata tervishoiuspetsialiste, veepuhastusvahendeid tegelikult äh, ei saada hästi aru, mida see haigus tähendab ja kuidas seda võiks äh, ravida, sellepärast et inimesed äh, surevad täiesti põhjuseta, sest neid ei julgeta ravida, inimesed ei julge nende juurde minna, kartes ise haigeks jääda. siis räägiti siin ähm, kojas, et ähm, on lubatud raha Haiti ülesehitamiseks ja et seda kohustust ei ole täidetud. mis puudutab komisjoni, siis meie oleme eh, andnud nii palju, kui me lubasime eh, eh, välispoliitika kõrge esindaja Käti Ashton tegelikult kavatseb mm, Äh, vaadata, kas liikmesriigid on andnud seda, mida nad on lubanud, sellepärast et äh, meie reputatsioon on kaalul, me suhtume asjasse väga tõsiselt. olukord on keeruline ning kolmas punkt ja see on nüüd väga oluline punkt, on see, et äh, Haiti ei suuda lihtsalt ära kasutada seda raha või neid fonde, mis nendele eraldatakse ja see õudne maavärin, vaatamata kogu oma jubedusele, ei olnud Haiti kõige suurem probleem, vaid eh, probleemiks on see, et nendel ei ole korralikult funktsioneerivat riiki. see tähendab, et nendel ei ole korralikult funktsioneerivat tervishoiusüsteemit eh,. ma käisin laagris ja ma nägin et eh, nad, eh, et inimesed seisid järjekorras arsti juures mitte sellepärast, et nad olid haiged, vaid nad lihtsalt tahtsid kasutada ära seda võimalust, et nad saavad arsti juurde minna. nii et, et kõigepealt on vaja funktsioneerivat riiki, selle puudumine eh, teeb mm, probleemi hullemaks Eh, praegu on probleem näiteks surnukehade eh, matmisega. Eh, see süsteem ei tööta ja, ja tänu sellele probleem suureneb. ma saan tõepoolest aru, et Haiti küsimust ei ole kerge lahendada, sest Eh, selle taga on arengu puudumine, selle taga on funktsioneeriva riigi puudumine. Eh, nüüd eh, küsimus, kas peaksid toimuma valimised, Haiti võimud arvavad, et need valimised peaksid toimuma ja ka minu enda arvamus on selline, et valimiste ärajätmine või edasilükkamine stabilis-, destabiliseeriks olukorda veelgi ja ei ole ma seda eh, näinud oma silmaga, vaid ma olen kuulnud, et asjad niimoodi on. nüüd mm, neljas punkt, te kutsusite meid üles tegutsema, otseselt tegutsema. me tõepoolest komisjoni poolt oleme seda teinud. ilmselt eh, juba homme lähevad meie inimesed Haitile, e, ilmselt lähen ka mina ise, sellepärast et praegusel hetkel see mobiliseerimine, koordineerimine annab inimestele annab inimestele julgust, sest meie enda inimesed on seal praegu raskes olukorras sellepärast, et eh, kohalikud võimud lihtsalt jooksevad minema, nad on eh, eh, hirmul selle epideemia pärast, niimoodi haigusjuhtumite arv suureneb ning me peame tagama selle, et meie kohalolek on seal rahustav, et et inimesed ei oleks nii ehmunud, et nendesse süstida lootust siin öeldi, et, et Haiti inimesed on väga vastupidavad ja nad väärivad, et neid aidatakse, on tõepoolest õige. suur tänu, suur tänu, proua volinik, arutelu on lõppenud. kallid kolleegid, vastavalt päevakorrale